tähtsat rolli Lähis-Idas rahu tagamisel ja inimõiguste tagamisel, olemata üleolev, eh, allumata šantaažile ega selgesõnalisele ähvardusele saata meile kolm koma kuus miljonit immigranti ja kui äh, hakatakse siin rääkima sanktsioonidest, siis ähm, ei maksaks ju ka unustada, et Euroopa Liit on ju lausa äh, rahastanud Ankarat aastaid erinevate kanalite kaudu liitumiseelse abi raames, Euroopa Investeerimispanga rahastuse raames või ka pagulastele mõeldud abi raames. seega nüüd peab olema äh, selgem kui kunagi varem, et tuleb peatada Türgi liitumisprotsess Euroopa Liiduga ja sest see tooks kaasa meie mandri islamiseerimise, mis muudaks kristlased väikeseks vähemuseks, nagu on see praegu Süürias, keda taga kiusatakse. aitäh, teie aeg on lõppenud. ja teie mikrofon on ka välja lülitatud. nüüd läheme edasi, järgmine kõneleja on härra Kristofor, üks minut. aitäh Türgi invasioon Süüriasse on Euroopa Liidu, Euroopa ja inimsuse vastane kohutav kuritegu mina usun, et aeg on käes äh, lõpetamaks äh, jutt äh, ja hakkama tegutsema. nulltolerants Türgi vastu, see ei ole mitte ainult kurdide vastane rünne, vaid inimsuse vastane kui selline, sellepärast et kurdid olid see kilp, mis aitas meil ISIS peatuda niimoodi, et meie, peatada nii, et meie saame rahulikult magada meie vaiksi-, vaikival äh, juuresolekul Erdogan teeb praegu, mis ta teeb, äh, meie oleme ka vastutavad äh, nende tegevuse vastu. tuhat üheksasaja viiekümnendal aastal türklased hävitasid armeenlasi, edasi kreeklasi ning seitsmekümne neljandal aastal rünnati Küprost sel aastal räägime kurdide etnilisest puhastamisest. mina olen uhke eurooplane, aga ma olen, mul on häbi, kui türklased kasutavad Euroopa relvi kurdide vastu ja häbi on ka sellepärast, et me ei ole suutnud peatada seda invasiooni. proua Fajon, üheks minutiks järgnevalt. suur tänu teile, juhataja. Süürias oleme me näinud relvarahu, mis on ebastabiilne ning seda on võimalik ka Erdoganil läbi tema väljapressimiste äh, muuta. Äh, tegemist on äh, rahvusvahelise õiguse riivega ja me peame igal juhul Euroopa Liiduna seisma selle eest, et relvamüügiembargo kehtib Türgi suunas ning kasutama kõiki võimalusi, et Ankarat mõjutada. ärgem unustagem, et kurdi küsimust ei ole võimalik läbi Türgi agressiooni lahendada. kurdid ei lõpeta oma riigi taotlemist läbi Assadi tegevuse äh, samuti. Türgi on selles piirkonnas pidevalt läbi viinud äh, sõjaväelisi operatsioone türkide, äh, kurdlaste suunal ja see jääb ilmselt niimoodi ka tulevikus Äh, see aga loob lahvatusohtliku olukorra ka regioonist väljaspool. mida meie teha saame, ainult vist häbi tunda. Äh, kolleeg Pagasantantuura, palun üheks minutiks. suur tänu teile, juhataja olen kuulanud ära selle debati, oleme kuulnud, et inimesed on pettunud, aga ma arvan, et keegi ohtu või hirmu ei ole äh, tundnud, aga hirmu tunnevad need inimesed, kes elavad äh, iga päev äh, pommirahe all. me teadsime, mis juhtub, teadsime, et Türgi Süüriasse tungib ning me teadsime ka, et ohtlikud džihadistid pääsevad vanglatest välja. me teadsime, et ISIS võib taas kanda kinnitada ja me teadsime seda sellepärast, et me olime hoiatatud selle eest. meie eurooplastena lasime võimaluse käest äh, luua rahvusvaheline tribunal, nii et meil oleks võimalik seda olukorda hinnata. me oleme lasknud kaduma võimaluse Euroopa äh, lapsed ära tuua džihadistidest võitlejate laagritest. Äh, me oleme jah, Euroopa, aga me ei räägi kaasa geopoliitilistes teemades. me püüame endiselt toime saada pagulaskriisiga, mis on väga pikalt äh, juba käigus olnud, kuidas on võimalik meil siis kiiresti reageerida tänasele sündmustele? meil on vaja korralikku julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, aitäh. härra Aleksandrov Jordanov üheks minutiks, palun. austatud juhataja olukord muutus eile. Putin ja Erdogan äh, said täpselt seda, mida nad tahtsid. Bashar al-Assad on nõus. olgugi, et tema on selle olukorra peamine äh, osaline. Äh, Türgi ei ole mitte kurdide vastane, vaid Euroopa vastane see, mida ta teeb, käib meie väärtustele vastu. meie ja teie peaksime olema väga mures selle üle, kuidas Türgi ja Venemaa on alustanud omaenda protsessidega piirkonnas. tegemist ei ole mitte ainult äh, diplomaatiliste sammudega, vaid hoopis äh, ohtlikum protsess on see. meie võime pakkuda lahendust võime omalt poolt pakkuda visiooni, kuidas seda probleemi lahendada, sealhulgas ka kurdi probleemi. aga see ei tähenda, et me peame vasakuid või äh, natsionalistlikke parteid tootama, toetama äh, nende parteide puhul, kes Türgi territooriumil äh, tegutsevad. kolleeg Haina Looma, palun üheks minutiks. toiminta on selgesti kansainvälisen oikeuden. austatud juhataja Türgi agressioon on rahvusvahelise õiguse vastane ja sellega ei saa päri olla. Euroopa Liit eh, paraku on jäänud eh, kõrvale ja vaatab lihtsalt pealt. samal ajal kui Türgi, USA, Venemaa ja Süüria, isegi tegelikult Iraan eh, korraldavad asju piirkonnas ümber. Süüria naftal on rohkem kaitsjaid ja toetajaid kui Äh, inimestel või kurdidel, kurdidel, kellele me tegelikult palju võlgneme. Euroopa Parlament peaks saatma väga selge sõnumi enda poolt, meie ootame, et nõukogu, kõrge esindaja ja komisjon oleksid otsustata, otsustavamalt tegutsevad, äh, nii et see tragöödia äh, leiaks lõpu ja Türgi saaks aru, millised on tema operatsioonide piirid. see tähendab konkreetset tegevust ja Euroopa ühtset poliitikat ka relvaembargo äh, osas. suur tänu, äh, kolleeg Krudle, palun üheks minutiks. aitäh, juhataja. see uus äh, sõda Türgi algatusel Süüria põhjaosas on rahvusvahelise õiguse rikkumine, see on ebainimlik otsus mis paigutab ümber äh, kolmsada tuhat inimest, nende hulgas seitsekümmend äh, tuhat äh, last ja tsiviilelanikke on juba hukka saanud sadu. see ei ole võitlus terrorismi vastu, vaid võitlus rahvaste vastu, sealhulgas kurdide vastu, kellest suurem osa soovib ainult elada rahus. seega me peaksime Äh, üksteise poole pöörduma, mitte üksteise vastu pöörduma, seega härra Erdogan peaks selle üle järele mõtlema. kolmekümne kilomeetri laiune turvatsoon, äh, mille ta äh, jõuga peale surub, ei too mingit rahumeelset lahendust. kui paljud Äh, äh, Süüria türklased tegelikult soovivad sinna elama asuda ja rahvusvaheline õigus äh, pealegi keelab pagulasi teisele poole piiri saata. aastaid on see tragöödia juba kestnud ja kurdi rahva kannatused muuhulgas Süürias ei ole kahjuks ikkagi veel lõppenud, aitäh. härra Leega üheks minutiks, palun. Thank, thank you, chair. Not... suur tänu teile, juhataja nüüd ei ole kahtlustki mitte kellelgi selles osas, et Erdogani Türgi ei kuulu Euroopa Liitu. ja Süüria ründamine ning äh, äh, terrorivastase sõja egiidi all tsiviilelanike vastu minek näitab seda, et äh, Türgile ei meeldi demokraatlik reeglitepõhine äh, äh, kord äh, Türgi on ka Kreeka õhuruumi ja territoriaalvetesse tunginud, äh, puurib naftat Küprose äh, majandustsoonis ning Erdogan on selgeks teinud kokkuvõttes selle, et talle on vastik kõik see, mis, mille eest seisab Euroopa Liit. Erdoganile ei meeldi meie euroopalik eluviis, demokraatia, põhivabadused, inimõigused, meie vabadused ja õigusriigi põhimõtted, mida järgime Erdogani Türgil ei saa olla kohta Euroopa Liidus. ja nüüd on aeg käes, et Euroopa Liit lõpetaks läbirääkimised liitumiseks Türgiga. härra Arakovatš, palun üheks minutiks. suur tänu teile, proua juhataja. austatud kolleegid mina olen kindel, et paljud siin saalis on Mussadaki neljakümne päeva romaani lugenud. see kohutav genotsiid, mida seal kirjeldatakse, äh, on õudne ja me ei tohi siin mitte vaiki olla. aktsepteerimatu on see, et äh, valitsus ja siinkohal Ungari valitsus toetab äh, sellist autokraatlikku valitsust, mis puudutab mis on alustanud äh, kurdide vastu Süürias sõda ning ebastabiil-, sta-, ei muuda stabiilsemaks tervet piirkonda seeläbi. Viktor Orban äh, ähvardab alati pagulastega ja nüüd äh, on ta tegelikult sellise mm, operatsiooni käsilane, mis on väga palju pagulasi juurde tootnud meie välispoliitika Euroopa Liidus äh, ei ole ka mitte omal kohal, meie peame välispoliitikaga seitsma selle eest, et Euroopa Liit äh, räägiks nendes küsimustes, ka julgeoleku ja kaitse küsimustes ühisel häälel. kutsun nõukogu üles, et äh, ühehäälsuse põhimõte kvalifitseeritud enamuse põhimõtteks muudetaks lõpuks ometi nõukogu hääletustel, aitäh! suur tänu, härra Grossel, palun üheks minutiks. Türgi agressioon Süürias on üks põrgu uus kiht kahekümne esimese sajandi tragöödiate osa. oluline on see, et eh, sõjaõigusest ja rahvusvahelisest õigusest kinni peetakse. Eh, NATO oma eh, üksustega peaks samuti vaatama, kuidas praeguses olukorras reageerida. Türgi teenib praegu oma huvisid, aga Sotši kohtumine tegelikult näitas, milles asi on. tegelikult on kompromissitu äh, geopoliitiliste huvide äh, läbisurumine, mida me näeme sõja, äh, sõjajärgses Süürias. ainuke terrorist, kurdide vastane löögirusikas, kurdid on need, kes praegu pihta saavad ja nemad on tegelikult äh, islamiriigi barbaarsuse vastu võidelnud meie nimel. miljonite äh, õnnetust kasutab praegu Erdogan ära selleks, et poliitiliselt välja pressida, meie peame ühtselt Euroopa Liiduna reageerima. me teame, et Euroopa Liidul on võimalusi ja vahendeid, küsimus on, kas on meil ka tahtmist härra Mandl, palun üheks minutiks. suur tänu teile, juhataja. igas sõjas on esimene ohver äh, tõde, ütleb äh, vanasõna ja Türgi ähm, sõjaline agressioon ähm, rahuallikas nimeks on vale, esimene valu, vale. Äh, me räägime siin tegelikult inimeste tapmisest, piinamisest ja väljasaatmisest. Äh, Türgi vilistab Euroopa väärtustele, me peame sellest aru saama, me peame Türgilt võtma ära kandidaatriigi staatuse Euroopa Liiduga liitumiseks, absurdne on, head kolleegid, see, et äh, pisikene vähemus äh, riigijuhtidest äh, takistab seda, et äh, Põhja-Makedoonia ja Albaania, äh, kes on teinud palju edusamme, ei saa liitumisläbirääkimisteks luba, aga kandidaatriigi staatus on Türgil olemas. Türgi juba nõrk majandus, seda me saame edasigi külmutada. saadame sellega seoses selge sõnum Türgile, me teame, et pool eh, Türgi elanikkonnast selle režiimi taga ei seisa, aga režiimil on vaja eh, mahajahtunud majandust ja eh, tervet mõistust, selle poole me saame küll väga selge signaali saata ja omalt poolt midagi ära teha. suur tänu, härra Andrulakis, palun üheks minutiks. aitäh aasta, poolteist aastat tagasi arutasime siin kojas eh, Türgi eh, vallutust Afrinis. Eh, sellest ajast saadik on ainult operatsiooni nimi muutunud, nüüd räägitakse rahuallikast ja Türgil on rahvusvahelise kogukonna õnnistus ja ta ründab kurde kes on islamiriigile vastu pannud ja, ja võidelnud selle hirmsate kuritegudega. ja nüüd on Türgi äh, sõjaallikas ja sugugi mitte rahuallikas, see on nagu ta oma operatsiooni nimetas ja nüüd on tarvis sanktsioone, e, embargot, mitte mingit, mingeid uusi tellimusi, vaid viivitamatu e, relvaekspordi peatamine ja tuleb karistada neid, kes vastutavad selle e, vallutuse eest ja oleks hea, kui Euroopa Liit oma lubadusega peaks. härra Van Dalen, üks minut. aitäh Äh, Ameerika vägede äh, väljaviimisega äh, jättis Donald Trump kõik iseenda hooleks. oma suures tarkuses andis ta Erdoganile vabad käed, kes siis olukorda kontrollib, Putin ja Erdogan. kahjuks ministrite, välisministrite nõukogu käitus samuti häbiväärsel kombel äh, Äh, relva äh, müügi lõpetamine, äh, suursaadikute tagasikutsumine on ainsad asjad, mida me teha saame. see ei aita kurde piisavalt, kuid majandus ja sõjalised diplomaatilised suhted äh, Türgiga tuleb lõpetada, peame toetama kurde ja kristlasi nii palju kui võimalik. aitäh, proua Paali, üks minut. üks, ma arvan, peab olema meile selge. nimelt sõjalist äh, lahendust sellele regioonile ei ole, ainult võib olla poliitiline lahendus ja äh, see peab olema ÜRO äh, giidi all, mida ei ole kahetunnise debati jooksul siin veel eriti mainitud. me näeme, et äh, kurdi poolt äh, juhid, kurdide poolt juhitud demokraatlikud jõud on rahvusvahelise kogukonna liitlasteks olnud ja nad on nüüd jäetud hätta. Erdogan ja Putin on de facto võimu Süürias ära jaganud omavahel. Euroopa Liit ei ole suur mängija selles äh, regioonis, me oleme selle ajahetke kaotuma lasknud, aga meil ei ole ka rohke, rohkelt pädevusi selles valdkonnas. siin ju öeldi, et jah, et Euroopa Liit peab tegutsema, aga pädevusi meil selles osas ei ole. meie kõige tugevam hoob ongi majandussanktsioonid ja relva äh, ekspordi lõpetamine. ja me ei saa pagulasleppest äh, ennast äh, välja pressida lasta ja siis olla rahvusvahelise õiguse vastu, aitäh aitäh, härra Said Alveres, üks minut, palun. aitäh, juhataja, tänases arutelus on saanud selgeks, et Äh, Türgi sõjaliste operatsioonide tagajärjed äh, Süürias on äh, täiesti dramaatiliselt nii majanduslikus, poliitilises kui humani-, humanitaarolukorra mõttes tahaksin äh, rääkida äh, sellest, et äh, vabastatakse sellega seoses hulgaliselt terroriste, kes on suur julgeolekuoht Euroopa Liidule. on tuhandeid kontrollimatuid terroriste, kes tahavad Euroopasse naasta ja me ei tohiks lasta sel juhtuda. me oleme kannatanud Hispa- äh,, Hispaanias äh, ETA terroristide tõttu, aga lõpuks oleme äh, olukorra lahendanud õigusriigi ja äh, rahva toel ja terrorismivastases võitluses on tarvis Euroopa Liidul äh, täielikumat, ambitsioonikamat äh, välis- ja julgeolekupoliitikat, mis äh, saa-, millega saaks vältida seda, et Islamiriigi terroristid karistamatult oma rünnakuid toime saaksid panna. järgmisena Lopez Javi me peame saatma selge ja kindla sõnumi Türgile, millega me äh, nimetame seda täiesti vastuvõetamatuks, see tallab jalge alla rahvusvahelise äh, õiguse, rahvusvahelised äh, kokkulepped, NATO kokkulepped, see destabiliseerib kogu piirkonda ja öö, öö, hoiab alal praegust äh, olukorda, kus äh, äh, sajad tuhanded inimesed on kodunt lahkunud ja siin on nüüd otseseks ohvrit, otseseks ohvriks kurdid, kes on teinud väga palju islamiriigi vastu võitlemisel selles piirkonnas ja ähm, Putin on saanud Äh, kanda rohkem kinnitada seal piirkonnas, sellele tuleb lõpp teha, tuleb lõpp teha ähm, Türgile relvade äh, müügile ja äh, kasutada majandussanktsioone ja tuleb lõpetada liitumisprotsesse, mis on täiesti mõttetuks muutunud. järgmisena saab sõna härra Piltšik, üks minut, aitäh on juba öeldud, aga kordame seda veel kord, Türgi invasioon ähm, Põhja-Süürias äh, destabiliseerib kogu ähm, piirkonda ja tugevdab neid, kes toetavadki laienevat konflikti Lähis-Idas. meie esmane äh, huvi Euroopa Liidus ja liikmesriikide jaoks on võidelda Süüria territoriaalse terviklikkuse eest. me ei saa äh, lubada Äh, et äh, piire laiendatakse jõuga, me ei saa äh, lubada niisuguseid pretsedente, nagu toimus Krimmis, see on äärmiselt oluline ja me peame sellele vastu astuma. seega relvaembargo, rahalised sanktsioonid ja Türgiga liitumisläbirääkimiste peatamine on asjad, mida me saaksime teha kohe ja seda tulebki nüüd teha. lisaks sellele peame võitlema Euroopa väärtuste eest oma naabruses, Euroopas me ei saa lubada äh, Türgi ja äh, Venemaa võimu laienemist äh, meie piiride lähedal, see on meie elulistes huvides. aitäh, järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Majorino. Erdogan on toime pannud agressiooni ja Euroopa Parlamendis peame selle selgelt välja ütlema ja seetõttu peab olemagi äh, meie vastus äh, jõuline. peame ühtsel äh, ja selgel häälel reageerima. ja ei piisa üldisest hukkamõistust. Türgi äh, sõjaline äh, operatsioon on niisugune ettevõtmine, millele tuleb vastata relvaembargoga, majandussanktsioonidega ja tuleb silmas pidada äh, esmaseid ohvreid, kes on siis kurdi mehed, naised ja lapsed. seega peame koha peal äh, inimesi toetama ja nende suhtes välja näitama solidaarsust, keda esmalt kasutati ära Äh, terrorismivastases võitluses ja nüüd on nad iseenda hooleks jäetud. ja Türgi ei tohi äh, rikastuda äh, rände probleemi najal, tuleb kohe lõpetada ähm, Türgi armee agressioon. aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Kefalogenis ettekäändel, et äh, kurdid, äh, kes on potentsiaalsed äh, terroristid Süürias, on nüüd Türgi alustanud oma sõjalisi operatsioone ja selle, nende ohvriteks on tsiviilisikud samamoodi toimus see aastal tuhat üheksasada seitsekümmend neli, sarnastel ettekäänetega äh, vallutati äh, osa Küprosest. meil on kõigil silme ees Euroopa Nõukogu resolutsioon, mis mõistab ühemõtteliselt hukka Türgi invasiooni ja seda kõike tuleb äh, arvestada ja Türgiga tuleb tegutseda jõuliselt. järgmisena saab sõna härra Marges, üks minut. suur tänu, aastal kaks tuhat kuusteist allkirjastas Euroopa Liit äh, Türgiga äh, rahastamislepingu eesmärgiga aidata Ehm, sealseid pagulasi. tuleb meenutada, et piiride sulgemine, eh, piirav Dublini leppe tõlgendamine on need põhjused, miks on mõned liikmesriigid eh, solidaarset lähenemist blokeerinud ja kui, kui me räägime solidaarsusest, siis äh, see on hädavajalik nende liikmesriikide suhtes, kes on vastu võtnud rohkem sisserändajaid. Äh, Türgi aga jätkuvalt ähvardab äh, nii-öelda tulvaväravad avada. kui Türgi õigustatud julgeolekuhuvide tõttu Äh, on võtnud mingisuguseid samme, mis on sõjalised, siis tuleb ta siiski peatada. Äh, sõjalisteks sammudeks ei ole siinkohal kohta, Euroopa Liit peaks kasutama kogu oma äh, mõjuvõimu ÜRO raames, et tagada rahu selles piirkonnas. suur tänu, härra Kelly. proua juhataja, mitte kuigi sageli ei jõua parlament äh, ühisele seisukohale, aga täna hommikul me seda teeme, me kritiseerime Türgi tegevust Põhja-Süürias ja me mõistame, et äh, üks selle põhjus on see, et Donald Trump äh, viis oma väed ki-, ootamatult välja, selleks et tagada oma maine kaitsmise, kaitsmist me näeme, et inimesed kannatavad ja kannatavad mitmed erinevad äh, põlvkonnad. kakssada viiskümmend äh, tuhat inimest on äh, lahkunud oma kodudest, ISIS on tagasi tulemas ja me peame neid kaitsma, me peame vaatama seda rahalist abi, mida me anname Türgile ja leidma poliitilise lahenduse ÜRO raames. suur tänu, üks minut, härra Peeters, palun. suur tänu, proua juhataja on hea, et me saame Euroopa Liidu poolt saata Türgile tugeva sõnumi. meie resolutsioonist tuleb selgelt välja, et Türgi peab teadmiseks võtma, et meiepoolne toetus ei ole tingimusteta. Türgi peaks töötama tulevase Euroopa Liidu liikmelisuse suunas me ei saa senise toetusega jätkata. Süüria kriis on ka meie jaoks äratus, me peame tagama Euroopa kaitsestrateegia, toimiva rändepoliitika ja Euroopa Liit peab kaitsma Põhja-Süürias rahu tagava lahenduse äh, Äh, leidmist, hetkel on see piirkond äh, võõrriigi poolt okupeeritud, me peame võtma samme, et see piirkond äh, stabiliseeritakse, et inimesed ei, enam ei kannataks. üks minut, härra Furlas, palun. suur tänu. meie vaatame mujale, kui kuritegu toime pannakse. me lasime neil, kes ISISe vastu võitlesid, kannatada Türgi käte läbi ja nüüd arutame me, milliseid meetmeid peaksime võtma ja millal. nelikümmend viis aastat tagasi äh, tungis äh, Türgi minu riiki ja nimetas seda rahu sekkumiseks. nelikümmend viis aastat hiljem on meil ikka veel kaks tuhat pagulast ja kadunud inimest. ja nagu ka täna, nelikümmend viis aastat tagasi, lubati Türgil seda sissetungi jätkata ja seda, mida me, see, mida me kogu aeg teeme, me vaatame kõrvale olukord on samasugune kui see, mis toimus Küprosel tuhat üheksasada seitsekümmend neli. toimus kuritegu ja keegi selle eest karistada ei saanud. meil on tohutu vastutus, aga Euroopat ei ole kohal ja ajalugu sunnib meid selle eest vastutust võtma frau präsidentin! proua president me räägime täna rahvusvahelise õiguse vastasest tegevusest äh, türgi poolt. Äh, kahjuks on aastaid olnud nii et äh, Süüria, kes on Euroopa Liidu lähinaaber, seal tegutseb Assad, USA, Venemaa ja Euroopa Liit pakub humanitaarabi ja me peame Euroopa Liidus lõpuks äh, otsustama Euroopa äh, Julgeolekunõukogu ja Ministrite Nõukogu ja seadma valmis äh, sõjalise valmisoleku. ja nii nagu ka Saksamaa kaitseminister ütles, meil on tarvis rahvusvahelise kaitsepiirkonda ja me peame äh, suutma Euroopas selles asjas otsusele jõuda. Euroopa Liit peaks olema lõpuks ometi julgeolekupoliitiliselt suveräänne ja peab äh, võitlema aktiivselt äh, terrorismiga ja rahu tagamise eest võitlema. ja me peaksime sellel õigusloome perioodil astuma lõpuks poliitilise sammu selles suunas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 Äh, on rikkunud rahvusvahelist õigust, ta on tunginud Põhja-Süüriasse ja sada tuhat inimest on sunnitud põgenema ja ta kasutab Euroopa Liidu vahendeid äh, inimõiguste vastaseks tegevuseks ja Euroopa Liit vaatab tegevusetult pealt. Äh, kes peab selle eest kandma vastutust? Äh, Türgi äh, poliitikud ei pea kinni rahvusvahelistest äh, reeglitest ja me peame töötama selle nimel, et kohe rakendataks sanktsioone ja raha jõuaks kodanikuühiskonnani. Türgi peab kandma vastutust ja see tähendab, et tal ei ole kohta Euroopa peres. aitäh, härra Mavrits. suur tänu Türgi sõjaline operatsioon Kirde Süürias on tagajärgedega. ma arvan, et oleks olnud tunduvalt äh, parem, mm, kui me mõistaksime, et see ei ole lihtsalt sõjaline operatsioon, see on sõjaline sissetung ja sellel on tagajärjed ja mitte ainult äh, julgeoleku osas, äh, vaid on äh, ka reedetud meie sõbrad, kes võitlesid ism-, islamiriigi vastu. selline sõjaline sissetung on äh, kuritegu inimsuse vastu. see hõlmab etnilist puhastust, ebaseaduslikku ümberasustamist, täpselt samamoodi nagu Türgi jätkuv Põhja-Küprose okupatsioon. aga meil on võimalik kehtestada relvaembargo, me saame äh, põrmustada Erdogani majandusse ja tuua äh, kurjategijad õigusemõistmise ette ja nüüd on viimane aeg selleks. aitäh, äh, proua Bilbao Barandica, palun. suur aitäh ma tahaksin väljendada täielikku hukkamõistu Türgi rünnaku <clears throat> vastu, kurdide vastu, see rikub rahvusvahelist õigust, tekitab samuti eh, tsiviilohvreid ja elanikkonna massilist eh, põgenemist ning samuti üritab ta eh, vägisi asustada kaks miljonit inimest piirkonda, kus elasid õlg õla kõrval türklased, kurdid ja araablased tema tegevus kaas-, eh, tekitab probleeme kõigis eh, maailma riikide vahel, ÜRO ning eh, samuti ka Euroopa Liit peab mõistma hukka sellise käitumise ning rakendama sanktsioone, samuti on vaja eh, luua eh, dialoogi põhja, põhine lahendus sellele probleemile eh,. peame osutama humanitaarabi ning peame tagasi tooma ISISe võitlejate Euroopa päritolu lapsed, aitäh! Uh, aitäh, proua Kempa, üks minut. pani przewodnicząca! E, szanowni państwo! suur tänu proua president daamid ja härrad meil on euroopa diplomaatias olemas vajalikud vahendid ja meetmed aga kuidas on kujunenud olukord. Venemaa on meist ette jõudnud ja see on kurb. Euroopa äh, kannatab mitmete konfliktide all Lähis-Idas ja me peame äh, tegema kõik, et praegune konflikt lõpeks ja mitte ainult seda sõnades. kõik diplomaatilised meetmed tuleks võtta, et see konflikt saaks läbi. me peame hoolitsema ohvrite eest, äh, tänan äh, volinik Stiljanidist, kes on äh, ohvrite jaoks väga palju ära teinud, aga Lähis-Idas, Süürias on ka misjonäre ja ka teisi vabatahtlikuid, kes äh, aitavad ohvreid, vaatamata sellele, et see seab ohtu nende enda elu ja tervise. Neid organisatsioone peaks toetama. aitäh, Papadimoulis, kolleeg, palun. Loja, loja. suur tänu, me kuuleme ainult sõnu ja sõnu ja Erdogan marsib sisse Põhja-Süüriasse ja saab põhimõtteliselt rohelise tule Trumpilt ja kes seda toetab, Putin. ja võetakse ette invasioon, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega, Lausanne'i reeglitega ja kasutatakse seda poliitilistel eesmärkidel. ja ei piisa sellest, kui me üksnes sõnades hukka mõistame, on tarvis praktilisi teguseid, majanduslikke sanktsioone, toimivat relvaembargot, on tarvis äh, ühehäälset otsust äh, ministrite nõukogu poolt. Aleksis äh, Tsipras näiteks on selle eest rääkinud ja selline otsus tuleb lõpuks ära teha aga on ka majanduslikke huvisid, mis praegu seisavad meie teel, näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa majanduslikud huvid, kui ausalt välja öelda. aitäh, järgmine kolleeg. suur tänu, kallid kolleegid. Türgi invasioon Süüriasse tuleb hukka mõista Äh, see on kurdide vastu, kes võitlesid omakorda islamiriigi vastu. see äh, invasioon on kaasa toonud ebastabiilsuse, äh, seadnud ohtu pagulased, inimelud ja toonud kaasa kannatusi inimestele. on hea, et Türgi on nüüd peatanud selle rünnaku nii USA kui ka Euroopa Liidu survel. Põhja-Süüria turvatsoon oleks mõttekas, aga üksnes rahvusvaheliste jõudude egiidi all, mitte nii, et see oleks territoorium, mida okupeerivad Türgi jõud. Türgi on viimastel aastatel tegutsenud üldiselt riigina, kes ei jaga euroopalikke väärtusi. proua Ward, üks minut, palun Uh, miljonid inimesed äh, erinevatest ähm, religioossetest vähemustest on äh, ohus, kümned tuhanded on kodudest lahkunud peale kurdi araabia äh, külade on rünnatud ka kristlaste külasid. ilmselgelt toimuvad rünnakud türklaste poolt etnilise puhastuse eesmärgil Äh, äh, mina kui äh, naisõiguslane teen üleskutse lõpetada silmapilkselt Türgi rünnak Kirde-Süüriasse, lennukeeluala kehtestamine ning relvamüügi keeld Türgile, poliitilised ja majanduslikud sanktsioonid Türgi vastu, samuti ka sõjakuritegude uurimine, mille türklased on korda saatnud ning äh, äh, samuti äh, ka demo-, kurdi, kirde-, Süüria rahvaste autonoomia kehtesta ning samuti naiste ja erinevate kogukondade ja vähemuste tunnustamine, tunnustamine Süürias. vabandage, proua Ward, aga kõik teised soovivad sõna saada. järgmisena saab sõna proua Jovjeva suur aitäh. ma toetan seda resolutsiooni. ma olen nõus sellega, et Türgi rahastust eh, tuleb lõpetada, kuid sellest ei piisa. Erdogan ei tohi meid, eh, meid eh, survestada, me ei tohi lubada äh, et eh, eh, selle piirkonna probleeme eh, lahendaks kolmandad riigid, me ei tohi lubada massimõrvu, deporteerimist ning teisi inimkatastroofe. peame külmutama Türgi finantseerimise ning samuti peame kehtestama relvamüügi embargo, lisaks sellele tuleb kehtestada ka lennukeeluala ning samuti ka ÜRO poolt juhitud turvaala Moskva ja Ankara on kokkuleppele jõudnud ning Türgi tundub, et ei soovi enam rünnakut jätkata. aga mida see tähendab? Need inimesed, kes seal elavad, endiselt kardavad ja see on veel kõige väiksem nende probleemidest. meil on vaja ühtset Euroopa äh, äh, välispoliitikat, meil on vaja olla tegelik tegija selles valdkonnas. et sõjaline rünnak Süürias äh, Türgi poolt ei ole äh, äh, ei ole midagi isoleeritud, vastutavad selle eest ka USA ning samuti ka Euroopa Liit, Iisraeli, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja Katar on finantseerinud terroristlikke rühmitusi, neid relvastanud et äh, mõrvata sadu tuhandeid inimesi ning äh, teised äh, sa-, nende kodudest välja hävitades kogu selle piirkonna majanduslikud ning ajaloolised väärtused. praegu üritab Euroopa Liit jätta muljet, et meie ei vastuta Süüria ründamise eest Türgi poolt. see on silmakirjalik, hukkamõistust ei piisa peame äh, selle rünnaku hukka mõistma ning peame kaitsma äh, kurdide autonoomiat ning äh, seda vastavalt ÜRO põhikirjale. järgmisena proua Kinnitši. suur aitäh, president praeguses arutelus tahaksin ma veel kord meenutada, et kõige kantsetumad Türgi rünnaku ohvrid on lapsed ning Euroopa Liidu on juba, Euroopa Liit on juba kaks tuhat kaheksandal aastal öelnud, et lapsed on need, kes kõige rohkem eh, kannatavad igasuguste sõjaliste konfliktide käigus. Eh, praegusel hetkel on eh, Süüria kirdeosas umbes seitsekümmend tuhat last rangenud türklaste rünnakute ohvriks ning väga tihti, ruttu on neil lastel vaja humanitaarabi äh, ÜRO äh, laste õiguste harta, äh, mille kolmekümnendat aastapäeva me tähistasime, äh, näitab, et Euroopa Liit peab tugevdama läbirääkimisi rahu nimel ning tuuma ühe laua taha kõigi konflikti osapooled ning peame mõjutama selleks, et kaitsta kõiki lapsi, kes rohkem või vähem, rohkemal või vähemal määral kõik Eh, eh, sest lapsed on lapsed, ükskõik eh, mis olukorras nad elavad. Türgi ründab Süüriat, see rikub rahvusvahelist õigust. Türgi ründas Süüriat, mitte Kurdistani, peame, näitame üles solidaarsust kurdi rahvaga, kuid Süüria territoriaalne ühtsus on Süüria teema praegusel hetkel viiskümmend protsenti kurdidest elab Türgis, kus neid koheldakse jälestusväärselt. Türgi käitumine on kohutav, kui PKK võitlejad lähevad üle piiri Süüriasse, siis kutsutakse neid võitlejateks, Türgi, lähevad Türgi tagasi ja on nad terroristid. mida me praegu teeme? Euroopa andis kuus miljardit eurot viimase kahe aasta jooksul, et, et paneks pagulaste, pagulased puuri, mille kodud hävitati Euroopa riikide abiga, millal Euroopa sellise käitumise lõpetab? Our last speaker, järgmisena saab sõna proua Grabini üheks minutiks. suur aitäh, härra volinik. Te nägite, millisel arvamusel on Euroopa Parlament, ka komisjon ja nõukogu kritiseerivad seda rünnakut, meie kritiseerime seda siin samuti, aga aitab küll sellest, et me ainult kritiseerime äh, võtame homme vastu selle vastu, selleteemalise eh, resolutsiooni, kuid peame jääma konkreetseks, mida me teha saame, Türgi on kahtlemata oluline partner ja Türgi turg on oluline, kuid mida me eelistame kas siseturu äh, arengut või äh, inimeste turvalisust, naised, lapsed, hukkuvad kodanikud, keda peaksime me kaitsma, sest Euroopa üks eesmärkidest on äh, rahu kaitsmine, nagu seda eile ütles härra Juncker. Euroopa Liidus valitseb rahu ja sellest ei piisa, peame olema vastutustundlikud ka rahvusvahelisel tasandil ning ei saa piirduda lihtsalt resolutsiooniga. ja annan nüüd sõna proua Tuppurainenile kes eh, esindab eh, eesistujat. see arvamuste vahetus oli äärmiselt kasulik ja ajakohane, tahaksin kasutada võimalust tänada austatud parlamendiliikmeid nende sõnavõttude eest, kommentaaride ja ettepanekute eest. Türgi ühepoolne sõjaline tegevus eh, kirde Süürias on tekitanud Äh, täiesti talumatut inimkannatust. see seab ohtu võitluse Daeshi vastu, see ohustab Euroopa julgeolekut ja kõikidel nendel põhjustel jällegi Euroopa Ülemkogu reedel palus, et Türgi lõpetaks oma sõjalise tegevuse, tõmbaks oma väed tagasi ja austaks rahvusvahelist inimõigust. nagu te teate, siis äh, Ülemkogu jätkuvalt tegeleb selle küsimusega aga vahepeal Euroopa Liit jätkuvalt üritab äh, tegeleda tõsise humanitaarkriisiga, mis on äh, tekkinud. ja me nõuame, et oleks täielik äh, takistamatu ja turvaline ligipääs humanitaartöötajatele, kes vastavad inimestele, kes vajavad kiiret elupäästvat abi, et seda antaks kõikidele osapooltele koha peal. tsiviilisikute kaitse peab jääma absoluutseks prioriteediks mis puudutab nüüd eh, nii-öelda Sotši kokkulepet, mis sõlmiti eile õhtul, siis eh, vaenutegevuse deeskaliseerimine Kirde-Süürias loodetavasti päästab elusid ja takistab edasisi tsiviilkannatusi ja seetõttu me kanna-, tervitame seda katsena saavutada lõpphetke vägivallatsüklile. me võime eeldada, et võida-, võtab veidi aega, enne kui eh, Sotsis saavutatud kokkuleppe tagajärjed äh, ennast näitavad. aga üks asi ei ole siiski muutunud. see, mida on vaja selleks, et lõpetada Süüria konflikt äh, püsivalt. meil on vaja üleüldist poliitilist kokkulepet kogu Süüria kohta, mille räägivad läbi süürialased süürialaste jaoks vastavalt ÜRO Julgeoleku reso-, nõukogu resolutsioonile kaks, kaks, viis, neli. kõik osapooled peavad tulema laua äärde Genfis selle kuu lõpus ja sealt ehitama üles kestva lahenduse. lubage mul avaldada tänu teie jätkuva püüdluste eest saavutada rahulik rahu, resolutsioon pikale Süüria konfliktile. aitäh! aitäh, minister Tuppurainen ja tänan ka volinik Senidest, kes on meiega olnud selle debati vältel siin ja seda kuulanud, debatt on lõppenud, resolutsiooni osas hääletame, oleme saanud seitse resolutsiooni ettepanekut äh, selle debati lõpuks ja hääletus leiab aset homme. kohe varsti algavad hääletused Dear President. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. istung on uuesti alanud ja palun kõigil istet võtta. ja tahaksin teile Äh, teada anda seoses äh, ombudsmani valimisega kuueteistkümnendal septembril äh, informeeriti teid presidendi poolt menetluse ala, algatamisest ombudsmani valimiseks ja meil on viis kandidaati ja kandidaadid on tähestikulises järjekorras Giuseppe Fortunato, Julia Lafranc, Nils Mužnieks, Emily O'Reilly ja Cecilia Wikström. Äh, infot kandidaatide